To... tere hommikust, kolleegid ja sooviksin siis alustada koosolekuga. esimene päevakorrapunkt on siis koordinaatorite koosoleku ülevaade ning raportööride ja raporti koostajate kõigepealt siis arvamus Euroopa naabrusinstrumendi äh, kohta, siis vee, energia ja postiteenuste operaatorite kohta. Need kaks arvamust on ettepanek panna kokku omavahel ja teha seda ühisarvamusena ning rohelised esitavad raportööri mõlema nende jaoks. kontsessioonilepingute andmise kohta ja siin otsustati, et rohelised tahavad seda arvamust koostada. kahe tuhande kolmanda aasta, kolmeteistkümnenda aasta eelarve kolmanda jaotise Between the groups and the twenty thirteen turn goes to the ALDE group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 convintamente per limitare questo fenomeno, quindi credo che noi come Parlamento possiamo eh, spingere, esercitare pressione nei confronti della Commissione perché questo problema venga risolto immediatamente. Grazie. Mr. Kramer, two minutes, please, Michael. Also fast 90 Prozent der Regionalflughäfen sind natürlich überhaupt nicht wirtschaftlich. Sie werden bedient aus Prestige der Städte, der Gemeinden.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 as a, a, a, to limit, but in, in environmental issues and also the, the surveillance issues, EMSA has been very, very good. ja, ja saaste küsimustele, küsimustega seoses on olnud EMSA väga äh, tugev ja alles hiljuti me arutasime nõukogus seda, kas laiendada EMSA mandaati ning see diskussioon on olnud üsnagi pingeline ja entusiasmi selles osas on õige vähe, et EMSA mandaati avardada. uurimised, uurimist viib läbi Itaalia, inspekteerimine, see kõik on äh, siseriiklik poliitika, samamoodi nagu lennunduses. okei okay,, so. kena, suur tänu, härra volinik. nüüd on mul plaanis minna edasi arvamuste vahetuse teise teemaga ja see puudutab lennujaamade paketti. annan teile hetke aega, joote pool klaasi vett ja siis võtame lennujaamade paketi ette. härra volinik oh,. lugupeetud liikmed, esimees taaskord. Need, kes lahkuvad, olge nüüd kenad, minge nüüd rahulikult ja vaikselt, ilma et vahepeal mingit seminari siin lahkumise protsessi käigus korraldaksite. aitäh! okei okay., Honorable members. lugupeetud liikmed, lugupeetud komisjoni liikmed, lennujaamade pakett. meie eesmärgiks on luua paremad lennujaamad, teha lennujaamad paremaks, suurendades nende äh, läbilaskevõimet ning parandades nende kvaliteeti. äkki me peaksime siiski hetke ootama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 alustan teenindusaegadest, slottidest. praegune teenindusaegade jaotuse süsteem peab muutuma tõhusamaks. kõige koormatumad lennujaamad, neid ei kasutata nii, nagu peaks. praegune süsteem ei ole piisavalt paindlik, et tulla toime kasvava lennutihedusega, seetõttu tahame toetada teenindusaegade äh, mobiilsust teisese kauplemise käigus. see tähendab, et lennufirmad omavahel peaksid saama osta ja müüa teenindusaegu ükskõik millises lennujaamas Euroopas. teine, teisene kauplemine aitab tagada sel-, seda, et teenindusaeg läheb sellele lennufirmale, kes seda kõige paremini kasutada oskab Le. leevendades ülekoormatud lennujaamade koormust, kus iganes võimalik on meie plaan on vedada aastaks kaks tuhat kakskümmend viis kakskümmend miljonit reisijat rohkem. see võib maks-, äh, tuua sisse viis miljonit eurot ja kuuskümmend kaks äh, tuhat äh, töökohta. peab olema kättesaadav informatsioon selle kohta, kellele kuuluvad millised teenindusajad millistes lennujaamades. see ohustab see ohustab loomulikult äh, teenindusaegade jagaja iseseisvust. tihti on maapealne teenindus põhjuseks, miks viibivad lennud. Nemad mõjutavad lennu ohutust, punktuaalsust ja usaldusväärsust ja kulusid loomulikult. praegu oleme loonud usaldusväärse äh, maapealse teeninduse võrgustiku Euroopas, kus töötab rohkem kui kuuskümmend tuhat inimest, aga see vajab äh, tõhususe ja kvaliteedi parandamist. lennufirmad vajavad head teenindust äh, maapealse teenistuste poolt, järelikult peaks olema igas lennujaamas vähemalt kolm teenusepakkujat, kust käib läbi vähemalt viis miljonit reisijat iga-aastaselt reisijad saavad sellest kasu. kui nad nii soovivad, siis peaks lennufirmal olema võimalust ise pakkuda maapealset teenust, niinimetatud self-handling kõikides lennujaamades. seda tänasel päeval lubatud ei ole, järelikult tuleb parandada ligipääsureegleid. komisjon leiab, et maapealse teenistuse, teeninduse äh, koht saaks kõige paremini äh, lahendada lennujaama enda poolt, kuid konkurents ei tohiks meid põhja viima, äh, viia kvaliteeti. me peame tagama siiski selle, et kvaliteedistandarditest peetakse kinni. viimane punkt, mida ma tahan maapealse teeninduse koha peal puudutada, on personal. kõrgetasemelised teenused nõuavad kvaliteetset personali, see tähendab äh, tugevdada stabiilseid äh,, stabiilset töö äh,, stabiilseid töötingimusi ja seetõttu liikmesmaadel äh, peaks olema võimalus äh, palgata endale pikaajaliselt neid töötajaid, keda äh, on muidu raske saada ja kinni pidada ja peaks olema võimalus äh, töötajatele ka väljaõpet pakkuda. mis puudutab müra, siis see on loomulikult probleemiks nendele, kes elavad ligi, lennujaamade ligidal müra taseme vähendamine peab olema tasakaalustatud nende kodanike kaitsega, aga see peab olema tasakaalus sel-, nende inimeste huvidega, kes vajavad, eh, kes peavad reisima. mürapiirade, piirangute kehtestamine, ka ülelennupiirangute kehtestamine komisjoni poolt on üks nendeks sammudeks. on plaan loobuda järk-järgult kõige müra tekitavamatest lennukitest, kes annavad oma panuse liigsuurele mürale. kokkuvõttes eh, lennujaamade pakett parandab lennundust, lennunduse kvaliteeti ja ohutust. meie vajame nii et kõigepealt meil on äh, raamseadused ja edasi läheb juba kõik komisjoni kätte. aga ma arvan, et me peaksime selgemalt rääkima ka parlamendi osakaalust. meie volin peab lahkuma üsna kiiresti äh,, aga kõigepealt nüüd sotsialistide nimel härra Leifrid. ja, ja komis-. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra volinik. meil on mõningaid kõhklusi, kahtlusi. meil on tekkinud küsimus seoses sellega, et kas see pakett tõesti muudab meie lennujaamad atraktiivsemaks tõhusamaks. kõigepealt, mis puudutab teenindusaegasid, siis me peaksime analüüsima seda detailsemalt ja arutama seda detailsemalt, selles osas ma olen igati nõus härra Groschiga. edasi, mis puudutab mürataset, siis mul on äh, väga suur heameel, et ma olen raportöör selles küsimuses ja minu meelest kõige tähtsamaks küsimuseks on just siin see, et miks see komisjoni ettepanekus piirdutakse äh, ainult teatud meetmetega. miks ei ole välja toodud äh, mingisuguseid äh, näitajaid, indikatiivseid näitajaid? jah, komisjon on välja toonud erinevad meetmed, ka neid meetmeid peaksime me detailsemalt arutama, aga ei ole siin selliseid indikatiivseid äh, arvulisi näitajaid välja toodud äh, ka mina olen lugenud seda pikka äh, loetelu delegeeritud õigusaktidest. kas tõesti sellel on sügav mõte, kas see on tõesti kasulik? kolmas märkus ja kolmas märkus puudutab maapealset teenindust, siis äh, meie fraktsioonil ja mõningatel meie fraktsiooni liikmetel, kolleegidel on äh, tõsiseid kahtlusi seoses selle ettepaneku kasuteguriga. meie meelest ei võimalda see kvaliteeti parandada, pigem vastupidi. Äh, see tingiks selle, et inimesed äh, teeniksid vähem. see mõjutaks nende elatustaset, kindlasti tooks see kaasa ka suurema hulga pagasi kaotsi mineku, et kas see tõesti parandaks maapealse teeninduse kvaliteeti. et kui me mõtleme selle peale, kuidas Heathrow toimib ja me teame, et Heathrow ei toimi sugugi hästi, aga Heathrow teeb ja viib ellu täpselt seda, mis komisjon on välja pakkunud. kui me tahame lennujaamade toimimise kvaliteeti parandada, siis ainus asi, mis pärast selle ettepaneku elluviimist äh, aset leiab, on see, et ühed hakkavad lihtsalt rohkem raha teenima. aga see ei teeni, ei hakka teenima sugugi reisijate huve ega töötajate huve ja seetõttu ma tõesti ei mõista, miks komisjon ei ole loobunud sellest ekslikust teest. proua Maisner, kolm minutit. tänan, äh, ma ei saa aru äh, mida siin komisjon püüab saavutada ühtse Euroopa taevaga, me oleme sedasama asja teinud. vaatame siin, et harmoneerida konkurentsitingimusi ja läbipaskevõivet ja standardeid, aga siin on ka probleeme. Nende kolme aktiga kas me ikka saavutame selle, mida välja pakutakse või mida soovitakse, kõige vähem mulle teeb muret see teenindusaegade problemaatika, selle vastu me oleme vähem, aga härra Udžas äh, hakkab kindlasti veel ka teenindusaegadest rääkima raportöörina. Ühendkuningriigis Äh, on olnud kogemusi meil äh, seoses äh, muut-, teenindusaegade muutmisega ja selle vastu ma ei ole, aga maapealne teenindus, see on täielik häbiasi. loomulikult me ei ka-, taha, et ohutus kannataks selle läbi et seitsekümmend protsenti äh, hilinemistest on seotud äh, maapealse teenindusega, aga me tahaksime vaadata, kas on võimalik äh, seda olukorda parenda, parandada. üks vaheraport on tehtud, mille kohaselt selgub, et paljudes valdkondades on võimalik saavutada konkurentsi enamat, aga teistes valdkondades tuleb jälle jääda selle juurde, mis meil on. ning peamine küsimus siin on selles, miks me selle uue õigusakti, õigusaktidega välja tuleme. see on üsna äh, miks me just määrusega siin välja tuleme, direktiiv oleks olnud ju paindlikum, see oleks võtnud, võimaldanud võtta paremini äh, üksikute lennujaamade äh, võimalusi arvesse. ja siis tahaksime rääkida kvalifikatsioonist ja kvaliteedist, see see peaks ju kõik positiivselt mõjutama ka palku. Äh, see ei pru-, see ei pea nüüd ilmtingimata nii juhtuma, kuid võiks ka juhtuda. nüüd äh, mürast rääkides, siis Saksamaal äh, sattusime nende inimeste süüdistuste alla, kes elavad Frankfurdi lennujaama lähedal, aga kui te vaatate seda ettepanekut, siis tundub, et see on pisut ühepoolne kallutatud. Need inimesed äh, tõstatasid mitmeid äh, küsimusi, äh, kui majandushuvid inimeste üle, inimeste huvid üles kaaluvad, siis me peame siiski vaatama, kuidas me saaksime tasakaalustatumalt läheneda tulevikus sellele. Frankfurt on muidugi tähtis sõlmlennujaam ja kui vaadata, mis seal toimub, siis Frankfurt kaotaks kindlasti oma olulisuses ja kaotataks ka töökohti, kuid samas me peame ka elanike huve arvestama. kolm minutit on järgmisel kõnelejal. esiteks äh, tahan ma ütelda, et meil on liiga palju delegeeritud õigusakte ning ma ei ole nõus sellega, et Äh, seda instrument, neid instrumente kasutataks selleks, et äh, parlamentilt võetaks otsustusõigus, see pole õige. nüüd teenindusaegadest. siin on kaks põhilist probleemi. mina põhiliselt olen mures sellepärast, et tekitataks niisugused mono, monopoolsed struktuurid, see muudab konkurentsiolukorra halvemaks. me peaksime hoolitsema selle eest, et teenindus äh, aegu pakutaks ka just äh, keskkonnakriteeriumide järgi ja müra äh, ja muud sellised aspektid peaksid samuti arvesse võtma, sellepärast et mitmetelgi lennujaamadel on just nendega probleeme. maapealse teeninduse puhul eh, ei ole võimalik saada ainult konkurentsi suurendamisega paremaid tulemusi, vaid ka kommunikatsiooni abil. kui näiteks reisija tahab oma pagasid kätte saada, eh, aga kui keegi ei vastuta selle eest, siis just see on see koht, kus maapealne teenindus eh, probleeme omab, see, kuidas ta mõjutab reisijat ja me ei räägi muidugi siin ainult piirkondlikest lennuväljadest, vaid ka Euroopa suurimatest lennuväljadest. ohutus ja keskkonnaalased kaalutlused. mida enam seda kõike jagatakse laiali, seda raskem saab olema vastutust määrata, kes millegi eest vastutab, sellepärast sellepärast meil Saksamaal ongi niisugune organiseeritud vastutustundetus niimoodi, et reisijad ei jõuagi lõpuks selle ahela lõppu. Äh, nüüd äh, teie lähenemisviis mürale tekitab meile ka probleeme. ma arvan, et tuleks vaadata seda, missugused on olukorrad ka äh, kohtadel, mitte ainult konkurentsivõimele ja see on väga oluline, sest inimesed, kes elavad lennujaamade lähedal, on täiesti õigusega mures selle ettepaneku pärast. meetmeid peaksid olema peaksid mõnedes piirkondades olema siiski ka rangemad ja ei tohiks kogu aeg muretseda konkurentsi pärast. ja näiteks mõnedes kohtades on keelatud öösi, öösised lennud, me peame vaatama öö, ähm, neid küsimusi samuti, see mürasaaste on ju pidevalt kasvamas teatud linnades on see eriti suureks probleemiks. Innsbruck näiteks, tänu sellele, kuidas, kus ta paikneb. nii et me peaksime loomulikult selle paketi juurde jääma, kuid peaksime mõtlema siinjuures ka maapealsele teenindlusele ja, ja kaaluma, kas me ikka tahame selle järgmise sammu maapealse teeninduse osas teha või mitte ehk siis liberaliseerimise suunas kas soovime minna, ega ta alati ei pruugi äh, reisijaid just abistada, pigem võib see reisijate elu raskemaks teha, seda tuleks silmas pidada. ei maksa vaadata ainult suurte lennujaama, mõnede suurte lennujaamade finantshuvidele. suur tänu, proua Foster, nüüd kolm minutit. suur tänu. alustan kõigepealt äh, maapealset teenindusest. Ühendkuningriigi vaatevinklist on äh, Äh, meil alati olnud suhteliselt liberaalsed reeglid selles valdkonnas, nõnda et see meile probleeme ei tee. aga reisijate seisukohalt poolt vaadatuna on meil muresid siis, kui on äh, lennuliinidel vaja kasutada neid maapealse teeninduse jaoks äh, agente ja siis ei ole lõpuks reisijatel selge, kes vastutab, kellega tuleb rääkida ja nii edasi. vot seda, see juhtubki siis, kui äh, järjest neid lepinguid alltöövõtjatele edasi antakse ma arvan, et koolitus ja teave, see peaks olema just kaalutud hoolekal läbi reisijate seisukohast vaadatuna ma ei tea, mida tähendab see stabiilne töökohtade pidamine või hoidmine, aga võib-olla kui me asja hakkame detailsemalt arutama, siis saame sellest ka paremini aru. nüüd teenindusaegadest. Ühendkuningriikide suurim lennujaam on Heathrow ja seal on toimunud juba aastaid ka järelturg ning ma ei näe, et see mingi probleeme tekitaks. palju sõltub lennujaamadest ja mida need teenindusaegade koordinaatorid teevad. mõnikord nad lihtsalt ei tee oma tööd hästi ja komisjon peaks nendega hoolitsema selle eest, et nad õiged otsused teeksid minu meelest järelturg on hädatarvilik ja minu meelest see sobib väga hästi. ma arvan, et me ei pea kaheksakümmend viis viieteistkümne reegli juurde liikuma seal edasi, minu meelest tuleb hoopis arvesse võtta seda, et kui arutada selle üle, missuguseid reegleid tuleb muuta või kas mingisuguseid nõudeid tuleb muuta, aga tuleb arvestada ka seda, et kolmandad riigid samuti reisivad Euroopasse ja kõik töötavad kaheksakümne kahekümne põhimõttel. nii et kui midagi hetkel läheb valesti, siis neil on üks äh, teenindusaeg kümne nädala jooksul ja siis minnakse edasi üks viie jaoks, viie peale ja asjad võivad ju vahest valesti minna ja on täiesti hea, et lennuliinid kasutavad äh, teenindusaegade jaotust ja teevad seda õigesti ja kui küsimusi tekib, olgu siis tegemist äh, selle vulkaanilise tuha või mingi muuga ja siis ongi küsimus sellest, et kas kasutada seda või kaotada see teenindusaeg, selles asjas on ju päris tõhusat koostööd tehtud ka varem komisjoniga ja nüüd mürast Äh, oli, ta oli direktiiv ja ma ei saa päris hästi aru, miks sellest nüüd määrus saab, sellepärast et müra küsimuse juures on väga oluline lähimuspõhimõttest lähtumine, sellepärast et see on ju vägagi seotud sellega, mida kohalikud võimud otsustavad, mis on kohane lennujaama ümbruse elanikele. ja palju aastaid on otsuseid just kohalikud äh, võimud seda äh, teinud ja samal, vahest on ehitatud äh, Äh, elumaju liiga lähedale lennujaamadele, kui need juba seal on, lennujaamad juba olemas on olnud, aga on olemas päris häid meetmeid müra leevendamiseks, me peame neid meeles pidama. Äh, võtkem näiteks ka muud teemad siia juurde, Seesaar, mille kallal me tegutseme ja peame vaatama, kuidas need asjad edasi liiguvad ja üks viimane märkus, see puudutab äh, neid äh, müra piirväärtusega õhusõidukeid. me teame, mis see kolmas peatükk on ja neljas peatükk on siin ja me peame olema väga ettevaatlikud, sellepärast et me ei taha, et juhtuks näiteks, et äh, osad lennukid äh, kõrvale lükatakse sellel põhjusel, sellepärast et mõned ei tea täpselt, mis need äh, Eh, mis need mürapiiruväärtusega õhusõidukid täpselt on. aga ma arvan, et sellesse teemasse me süüvime pärastpoole, kui me hakkame juba asja detailsemalt arutama. suur tänu. ja esimeses raundis viimasena härra Kolitšen. suur tänu, härra esimees. härra volinik, kõik kolm on väga tähtsad, aga me peame arvesse võtma ka seda, et Euroopa ei ole isoleeritud ülejäänud äh, maailmast. milline on koordineerimine, koordineerimistöö müravaldkonnas ja slottidega äh, seonduva osas. sest muidugi konkurents äh, on alati väga tähtis. ja kolmas küsimus, maapealne teenindus, sellega seondub jälle kulude küsimus ja rahaliste vahendite küsimus. me peame olema väga ettevaatlikud, sellepärast et liberaliseerimine äh, ja kaos, need on kaks sellist asja, mis tihti kulgevad paralleelselt. ja me peame arvesse võtma ka seda, et töötingimused me peame täpselt paika panema ka töötingimused ja nõuded nendele ja muidugi me peame tagama ka selle, et kõik töötajad oleksid korralikult ja äh, korraliku koolituse saanud. see on kõik see, mille me peame tagama. ja te ise rääkis, ütlesite seda et, et kolmkümmend protsenti äh, lennuliiklusest, see on Euroopa aga me peame kõike Euroopat vaatama kogu maailma kontekstis, aitäh. kas volinik soovib vastata esimesele ringile küsimustest yes,? suur tänu. meil seisab ees pikk protsess üheskoos selleks, et äh, saavutada see tulemus saavutada ja valmis teha need õigusaktid. meil on palju võimalusi veel, et seda temaatikat arutleda ning äh, äh, Matthew Bolt vastab äh, detailsemalt tehnilistele küsimustele, aga mina tahaksin äh, öelda kolme põhiasja, kommenteerida kolme põhiküsimust, mida selle dialoogi kestel on tõstatatud. kõigepealt siis teenindusajad. vähemasti minu jaoks oli nii, et mina täpselt ei teadnud, mis asi see te-, äh, teenindusaeg on, mulle jäi mulje, et selle lennuliin ostab või sõlmib lep-, lennujaamaga lepingu maanduda, õhku tõusta ja kasutada teenuseid, aga see ei ole see. teenindusaeg tähendab ainult maandumise ja lendu, õhku tõusmise õigust. turuga pole see midagi pistmist. kui lennujaam ei ole kui lennujaamas ei ole väga palju lende korraga, siis kõik toimib, aga kui äh, asi läheb kiireks e, ja tekib palju rohkem komplikatsioone ja hakkab olema keerukam neid teenindusaegu jagada ja saada, siis sellega seoses ongi tekkinud olukord, äh, kus on väga palju niisugusi kunstlikke äh, takistusi selleks, et neid maandumise ja õhkutõusmise ja teenindus, teenuste kasutamise võimalusi kasutada. meil on siin kaks mõtet, mida arutada edasi. üks mõte oli oksjon, õietigi meie esimene mõte oli see, mida me kaalusime, aga jätsime kõigepealt kõrvale, oli kaotada kõik need teenindusaegade mehhanismid ära, alustada nullist peale ja teha oksjonid aga siis leidsime, et see on liiga radikaalne ettepanek. siis tuli meil mõte, et, et neid uusi võimekusi oksjoni abil mm, müüa. näiteks uus äh, lennurada avatakse ja siis selle puhul oksjonit kasutada. aga sellele oldi väga tugevasti vastu äh, igasuguste sidusrühmade poolt ja seal oli palju põhjusi Äh, sellepärast et väga raske on defineerida, mis see, mis see uus maht on, kes seda rahastanud on ja nii edasi ja siis me tegime ettepaneku selle järelturu kohta ja kõik, kes kasutavad seda, on väga rahul. see võtab nagu ära sellise administratiivse jäiguse ähm, slotide teeninduse aegade jaotusel ja see loodetavasti toimib väga hästi, siis ei teki niisugust olukorda, et lennuliin X hoiab oma teenindusaja alles lihtsalt sellel põhjusel, et võib-olla tal on seda tulevikus vaja millalgi ja ja ja laseb võib-olla ka oma eh, tütarettevõtetel seal reisida just sellepärast, et puhtalt, et alles hoida neid eh, teenindusaegu. nii et see küsimus kahekümne viie, kaheksakümne viiest viieteistkümnest, see on teema, mida arutada. Eh, siis teine küsimus, maapealne teenindus. nagu ma ütlesin juba ja nagu siin selles üldises teatises on öeldud, kolm igast neljast äh, hilinemisest või viivitusest tuleneb maapealsest teenindusest. tegemist on probleemiga, seal on kvaliteediprobleeme äh, ja need äh, varieeruvad muidugi ka lennujaamati, kuidas see on korraldatud, missugune see pilt on eri lennujaamades, see on väga erinev ning kõik leiavad, et on võimalik asja paremaks teha, et äh, struktuurselt, struktuurne potentsiaal viivituste vältimiseks oleks parem. ja siin on kolm asja, kõigepealt kvaliteedistandardi nõue. paljud teist juba tõstatasid selle küsimuse äh, ja ma olen täiesti nõus sellega, et et me loomulikult ei pea kõige madalama ühise nimetaja suunas liikuma selles asjas, küsimus on ikkagi kvaliteedis. standardid peavad olema sellised, et ära hoida seda mm, kvaliteedi langust. küsimus on selles, kuidas seda defineerida, aga see on põhiprioriteet. teine küsimus, sotsiaalne küsimus Äh, mis puudutab neid töötajaid endid. me oleme põhjalikult seda äh, arutanud, mina ise pidasin Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooniga diskussiooni ning nemad ütlesid väga selgesti välja, et kui te kasutate suuremat paindlikkust ja toote siia turule rohkem firmasid, siis inimesed ei tohiks hakata kergemini kaotama oma töökohti ja see on see probleem ka et on sotsiaalne õigustik on liikmesriikide pädevuses ning selles ettepanekus meil on siin teatud meetmed selleks, et seda vältida ja kuidas leevendada seda olukorda seoses nende võimalike muudatustega. ning kolmas märkus seoses maapääse teenindusega. kui te loete selle paberi läbi, siis me pakume ainult välja selle, et teeninduse, teenuste pakkujate arvu kahelt kolmele tõstetakse ainult suuremates lennujaamades ja mul on juba täiesti selge, millised lennujaamad selle vastu on ja neid ma ei saa üle, üles lugeda kümnel kümnel sõõrmel, neid on selgelt vähem ja ma ka tean neid põhjusi ka, miks nad selle vastu on, nad on juba ministritele kaevanud, sellepärast et ja tegemist on teatud sorti monopolidega, sellepärast et see nende huvides ei ole. kui keegi ütleb, et see on hea teenuste jaoks äh, ja see on hea kvaliteedi jaoks, siis see, see tekitab mul suuri kahtlusi. nüüd mürast. Te kõik ütlesite, rääkisite kõik need müra aspektid juba siin läbi. ühelt poolt on meil väga selge arusaam sellest, et müra on üks saastuse elemente, mida tuleb vähendada, peavad olema teatud normid, peavad olema meetmed mürasaaste vältimiseks ja, ja lennukitootjad töötavad selles suunas samuti igasugust, näiteks Le Bourget lennushowl näidati Airbus kolmsada kaheksakümmet ja lendas üle ka üks sõjaväelennuk Äh, siis ei ole võimalik üldse mul seda vahet teile kirjeldada, kui vaikne oli see äh, liinilennuk ja kui suurt müra tegi see äh, sõjalennuk. aga me peame hoiduma sellest niisugusest segasest olukorrast, et lennujaamad püüad, püüavad püüavad et, et selle abil ei kaas-, ei tõkestataks, selle aspekti abil ei tõkestataks lennujaamade toimimist, aga siin on vaja saavutada mõistlik tasakaal, sest see tasakaalupunkt kindlasti on olemas. just nimelt siin me tahame seda tasakaalustatud lähenemisviisi kasutada, loomulikult müra tuleb vähendada, samas aga lõputult ka seda Äh, vähendada ei saa, nagu siin öeldigi, tegemist on ju konkurentsivõime küsimusega ka, kui on näiteks Lähis-Idas lennujaamad, mis ei hooli mitte midagi mürast, kakskümmend neli tundi järjest toimuvad lennud, siis see on loomulikult ka väga tõsine konkurentsieelis nendele. suur tänu! aitäh, volinik ja kuna volinik peab nüüd lahkuma, siis äh, me jätkame järgmist suhted küsimustega, järgmiste sõnavõttudega, palun piirduge kahe minutiga ja proua De Velak. Merci, monsieur le president. Euh, comme l'a dit Mathieu Grand äh, suur tänu, härra esimees, nii nagu härra Kross ütles, kõige lihtsam lahendus oleks Euroopa Liidus uute infrastruktuuride väljaarendamist äh, julgustada, edendada ja me peame mõtlema ka olemasolevate infrastruktuuride optimeerimise peale. ja ma tahaksin öelda paar sõna eh, selle paketi kolme põhiteema kohta. Eh, kõigepealt, mis puudutab eh, maapealset teenindust, siis ma arvan, et meetmed on juba oma vilju kandnud ja ma arvan, et me kõik võime tervitada neid jõupingutusi, mis lennujaamad ise on viimase kümne aasta jooksul teinud just liberaliseerimise suunas ja minu meelest komisjoni ettepanek on tasakaalustatud ja võtab kõigi huvisid arvesse. mis puudutab müra ja mürataset, siis tundub, et ka see liigub õiges suunas, aga siiski ma tahaksin komisjonile meelde tuletada seda, et esmatähtis on tasakaalustatud lähenemine. me peame arvesse võtma kõigi lennujaamade spetsiifikat ja selleks, et seda teha, ma arvan, et kohalikud omavalitsused ja liikmesriigid on just need, kes kõige paremini teavad, millised on kohalike elanike huvid ja probleemid ja äh, seetõttu komisjon oma ettepanekus peaks ka seda arvesse võtma. edasi, mis puudutab äh, slotse, siis nii nagu äh, mõningatel kolleegidel on ka minul raskusi nägemaks, milline on otseselt komisjoni eesmärk ehm,. Ehm, väga tähtis on ka paindlikkus just praegusel kri kriisi ajal ja me peame truuks jääma nendele kohustustele, mis me oleme endale võtnud seoses selle sektoriga ja ei tohi unustada siin ka CO2 kvootide vahetamisega seonduvat. E, me peame võimaldama lennufirmadel ka ellu jääda sellel kriisiperioodil ja me kõik oleme ühel meelel, et me peame optimeerima oma lennujaamade e, suutlikkust selleks, et me suudaksime luua ühtse Euroopa transporditaeva ja minu meelest nende slotsidega seonduvate eh, tingimuste rangemaks muutmine võib ületada lennufirmade suutlikkuse. aitäh. on kahju, et härra Kallas pidi ära minema. sest tahtsin talt küsida, kas tema arvates või kas ta suudab ennast suudab panna ennast sellise inimese olukorda, kes vastutab lennujaamade teenindusaegade eraldamise eest, et ta saaks aru, kui raske see on, kui, kui keeruline see on, kui mitte mingisugust paindlikkust ei ole. on loomulikult läbilaskevõime probleemid lennujaamades, küsimus ei ole vaid slotide ostmises ja müümises. nagu härra Kross ütles, siin on infrastruktuuri tege-, küsimus ning kui me vaatame seda, kuidas äh, infrastruktuuri arendamine muutub ja kuidas see liigub, tahtsin küsida volinikult, kuidas tema kavatseb parandada infrastruktuurialast olukorda, arvestades seda, kuidas see põhjustab probleeme üldsusele, näiteks müra mõttes. siis on ka klasterite küsimus suurte haabidega, äh, kuidas need on seotud regionaalsete lennujaamadega, regionaalsed lennujaamad äh, on loomulikult selle komisjoni arvamuse subjektiks, aga komisjon peaks ka seda arvesse võtma, äh, Euroopa Komisjon siis. teine asi, kui me räägime lennujaamade haldajatest, kas lennujaamade haldajad kaasatakse kõikidesse otsuse tegemise valdkondadesse selles paketis, eriti kui asi puudutab kvaliteedistandardeid, sest kui me räägime läbilaskevõimest, maapealsetest teenindusest, arvestades kriisi, mis loomulikult mõjutab ka lennujaamu, lennujaamade läbilaskevõimet siis nende võimalused kriisist läbi tulla, me peame neid inimesi arvesse võtma. seda, millist tööd nad teevad, see koormus äh, tõuseb ja langeb päeva jooksul, siin on terve hulk äh, muutujaid, mida tuleb arvesse võtta, selleks et me saaksime kindlalt kvaliteetse teenuse lennujaamas. sest ma arvan, et see on võtmetähtsusega küsimus. härra Tüšias, kaks minutit. suur aitäh mida ma öelda tahtsin, oli see, on pigem selline üldine pilt. komisjoni ettepanek on minu arvates heaks äh, lähtepunktiks äh, puudutatud äh, probleemidele, aga on terve asi äh,, hulk asju, mida ma tahaksin tõstatada. kui asi puudutab teenindusaegu, kas me saame olla kindlad, et slotide laiendamine äh, laiem jagamine annab suurem, parema konkurentsi, suurendab konkurentsi, võimaldab suuremat hulka ettevõtte, ettevõtte, suuremal hulgal ettevõtetel ligipääsu lennujaamadele. võib-olla on teisi instrumente, mida saaks paremini kasutada selle eesmärgi saavutamiseks. niisiis, kas on tehtud äh, pilootprojekte, simulatsioone, kuidas see kasvatab konkurentsi ja kui jah, kui on tehtud, kas te võiksite näidata nende simulatsioonide tulemusi? teine küsimus on. minul on mulje, et lõppude lõpuks tekib suurte lennufirmade monopol. kui suureneme lendude arvu paketisiseselt ja keskendume rohkem suuremale hulgale lendudele, ärgem siis karistagem väikeseid lennufirmasid. kuidas te arvate, et slotide ümberjaotamine kaheksakümne viie protsendi küsimuses, kuidas see siis nagu realiseerub, siin on loomulikult ka läbipaistvuse küsimus, ma tahan seda tervitada, aga tahaksin teada, kas on tehtud teisi hinnanguid. kas komisjon on teostanud teisi hinnanguid ja kas neid oleks võimalik ka komisjonile esitada. aitäh, härra Kraamer, kaks minutit. kõigepealt eks me nüüd lõikame selle vilju, mida me ise külvasime lennunduses. härra Kallas on juba lahkunud, aga ma usun, et ka tema võib seda korrata, läbilaskevõime on küsimus, miks me jätkuvalt maksame lennundusele maksumaksjate toetust, kui nad ei täida äh, neile esitatud nõudmisi, ei täida äh, maksumaksjate vajadusi. Te teate, Frankfurdis peetakse debatti, Berliinis lennufirmad kel-, keelduvad tegema väikest äh, äh, ringisõitu selleks, et kaitsta tuhandet kodu. mis toimub, see on see, et nad ehitavad uusi maandumisradasid ja tuhandeid hakkab häirima see lärm ja müra. lennufirmad räägivad ainult rahast, isegi kui nad saavad kolmkümmend miljardit aastas. teiseks, minimaalsed standardid, meil pole neid. miks meil ei ole minimaalseid standardeid, kui asi puudutab müratasemeid? lennujaamade mürataset nüüd komisjon. tal on mingid õigused olemas ja ma kujutan ette, et kui Frankfurdi lennujaam keelaks ära öised lennud, aga ütleme, komisjonilt me kuuleme, et see ei ole aus, sest see puudutab konkurentsi. küll kuulsime täna hommikul ka Saarbrückenist, kui nemad keelaksid öised lennud ära, siis lähi-, lennujaamad ütlevad ei, meie seda ei tee tegelikult on selle asja hind äh,, see äh, nende inimeste meelerahu, kes seal äh, ligidal elavad. meie, aga me peame sellega tegelema, kui tahame, et meid parlamendina tõsiselt võetakse. maapealsed teenused, viimane punkt. Saksamaal pole nii, on nii, et kõik FDP koos ametiühingutega olid maapealsete teenuste muutuste vastu, aga see on esmakordne juhus maailmas ja me ei tohiks seda kuidagi niimoodi kahe silma vahele jätta, vaid pigem seda toetama. aitäh, proua Vils, kaks minutit. ja suur tänu. mina arvan, et see uus ettepanek, mis puudutab maapealseid teenuseid, on ainult lennufirmade huvides Nemad olid ainsad, kes huvi väljendasid, ma ei näe mitte mingisugust tasakaalu öö, ametiühingute ja töötajatega. süsteem peaks parandama efektiivsust, maapealse teeninduse kvaliteeti. aga asi on enamas, asi on selles, et inimesed, kes selles valdkonnas töötavad, peavad olema korrektselt välja, välja koolitatud, korrektselt makstud meie oleme töötanud äh, ametiühingutega Saksamaal ja Austrias ja meile tehti väga selgeks, et praeguses faasis makstakse neile seitse eurot tunnis. Äh, kui me räägime lennuväljal töötavatest inimesest ja nad peavad võtma endale veel teise töökoha selleks, et üldse hinge jääda. või sõltuvad nad erinevatest sotsiaaltoetustest, kas me siis arvame et see, mis meil on, on hea. minu arvates meil ei ole vaja neid reegleid, mis on seotud maapealse teenindusega. meil on, meid on kutsutud ka Hannoveri. seal on erinevad öö, ähm, osapooled, erinevad huvirühmad, kes esindasid erinevaid rühmi ning kokkulepe oli selgelt see, et see välja pakutud tekst on täiesti mõttetu, see midagi ei paranda, see ei paranda üldse mitte midagi, tegelikult kahjustaks äh, reisijate turvalisust. nii, müra teema. selle kohta oleme juba kuulnud ühte kui teist, on Frankfurdis, Hamburgis ja mujal ka liikumine, elan seal ise ja mul on väga hea meel, et öised lennud on ära keelatud ja ma arvan, on siin Euroopa Liidu seadus Eh, elanike huvidega vastuolus. aitäh, härra Koch ja suur aitäh. mul on küsimus komisjonile. ja usun, et küsin seda paljude murelike kodanike nimel ja see puudutab mürataset. ollakse mures selle suhtes, et kui asi puudutab ajalisi piiranguid, siis majandushuvisid peetakse olulisemaks kui tervist kas on mingisugune prioriteetide nimekiri komisjonis seoses nende terviseküsimustega? siis mul on teine küsimus, mis puudutab komisjoni suutlikkust luua riikli- äh,, muuta kehtetuks riiklike müra kohta käivad ettekirjutusi, aitäh! härra Higins, kaks minutit, palun. aitäh, esimees, kaks lühikest kommentaari, mis puudutavad maapealt, mis puudutab maapealset teenistust. mina tervitan komisjoni ettepanekut, usun valikusse, konkurentsi ja arvan, et see on hea. aga, ja mind, mulle pakub lohutust see, mida ütles volinik Kallas ja kasutas ta ma ei taha, et mind, äh, et me võidu jookseme põhja, ehk ta tahab kehtestada karmi reegleid töötajate õiguste ja kohustuste suhtes, see on väga-väga kasulik ja seda on öelnud teised ja on hädavajalik ja ta ütles, et ta teeb selle ka ära. härra Puhvin, tahaksin teada, kas lennujaamade kasutajate komisjoni kuulub ka äh, maapealse teenuse pakkuvaid firmasid ja mitte ainult lennufirmasid, sest minu arvates oleks äärmiselt hea mõte. peame tunnustama ka seda, et maapealse teenuse pakkujad ei ole ainsad, kes pagasiga tegelevad aga nad vastutavad ka lennukite jääärastuse eest. ja me teame, et Brüsseli lennujaamas juhtus jõulude ajal kaks tuhat kümme, kus jää ei olnud, neid oli ebapiisavalt ja see on minu arvates eluliselt tähtis, et komisjon mainiks seda, et lennujaamad ise, lennujaamad peaksid tegelema eh, nende tegevuste jälgimise, koordineerimise ja järelevalvega ja ma olen härra Krossiga täiesti selles mõttes, et äh, kahest erinevast asjast tuleb ikkagi rääkida siin ühes komplektis. aitäh! Presidente, eh, brevemente eh, sulla questione degli... suur tänu, härra esimees, lühidalt. mis puudutab eh, teenindusaegasid, siis ma olen nõus sellega, mis härra Kross ja proua De Vera ütlesid me ei tea, kas see uus säte võimaldab meil saavutada neid eesmärke, mis komisjon on endale seadnud. ja ma ei tea, äh, kas me suudaksime saavutada seda seatud, äh, püstitatud taset. ja me peaksime täpsustama ka finantsläbipaistvuse mehhanisme me peame tagama selle, et tegemist oleks süsteemiga, mis toimiks, aga läbipaistvus on ka väga tähtis. mis puudutab müra, siis komisjoni tasakaalustatud lähenemine on õige lähenemine, aga me peame arvesse võtma ka piirkondlikke eripärasid. edasi maapealne teenindus, väga paljudes lennujaamades on viimaste aastate jooksul seda sektorit liberaliseeritud, ka erafirmad on hakanud tegutsema ja on täheldatud seda, et teeninduse tase on alla läinud. aga me peaksime vältima seda, et on selliseid lennujaamu, mis on avatud ja teisi, mis ei ole avatud sellistele teenu- teen,, teenustele nii et me peaksime tugevdama ka kvaliteedinõudeid ja tagama selle, et investeeritaks ka selliste teenis, teenuste kvaliteeti. ja nagu mu kolleeg ütles, et tegemist ei ole siin mitte ainult pagasi käitlemisega, vaid ka muu maapäevase teenindusega. ja seetõttu on väga tähtis ka äh, töötajate koolitus, mida peaks parandama ja seda ka läbi komisjoni teksti. Äh, suur tänu kõigepealt, mis puudutab müra siis ka mulle tundub, et subsidiaarsuse aspekt ei ole siin piisavalt ulatuslikult arvesse võetud. ja võib-olla tõesti ei oleks vaja meile määrust. mida ma kardan, on see, et ühelt poolt me piirdume selliste meetmetega, millel ei ole piisavat lisandväärtust ja teisalt pädevad asutused peavad ellu viima Euroopa reeglistikku, aga samas ei ole mitte mingisuguseid indikaatoreid, mingeid konkreetseid näitajaid, millele tugineda. nii et ma ei ole päris rahul sellega, mis on välja pakutud. edasi, maapealne teenindus kas need eesmärgid ei ole mitte omavahel vastuolus? ühelt poolt me soovime paremat teenindust, kvaliteetsemat teenindust, aga reaalselt on see võimalik ainult siis, kui meie töötajad on paremini koolitatud, paremini tasustatud. suurtes lennujaamades suurtes linnades oleme me juba praegugi näinud seda, et me ei saa tööle võtta alati neid inimesi, keda me sooviksime. selliseid inimesi, kui me sooviksime. Äh, probleemile siin juba viidati, et kaks päeva koolituseks, see ei ole sugugi mitte piisav. seega tundub see lähenemine olevat minu meelest vägagi problemaatiline ma kujutan ette, et arv, arvesse võttes neid väga eh, rangeid tingimusi kvaliteedi osas, siis lihtsalt ei ole piisavalt pakkujaid, kes suudaksid tagada kõigi seatud nõudmiste kriteeriumite täitmist. paar sõna minu poolt ka mina olen kõige rohkem mures sellepärast, et toimub jah, see, kihutatakse sinna kõige viletsama kvaliteedi taseme juurde, seda on mitugi maininud siin ja meie kogemused on näidanud seda, et see just varem ongi toimunud poole just nimelt teenuste kvaliteedi osas, teenuste kvaliteedid on, kvaliteet on läinud alla me teame igasuguseid fiaskosid nii Brüsselis kui Heathrow lennuväljal äh, talvistel tingimustega seoses, aga mitte ainult need kaks lennuvälja ei ole olnud seosega seotud. maapealsete teenuste puhul tõesti tuleb äh, meid vägagi veenda selles, et äh, asjad lähevad paremaks, sest varem see nõnda pole olnud teenindusaegade puhul ma arvan, reaalsuseks saab olema just nimelt järelturg, äh, kuigi mul on ka siin teatud muresid selle valemi kaheksakümmend viis viisteist suhtes. Äh, volinik jättis mulje, et selles osas on võimalik veel kas-, äh, läbirääkimiste ruumi ja arvestades, et rahvusvaheliselt kasutatakse valemit kaheksakümmend kakskümmend, siis minu meelest võiks ka just selle juurde jäädagi. mürast rääkides mina ei ole ise väga, üldjuhul selline väga lähimuspõhimõtte isik, aga üldiselt tuleb tõesti arvesse võtta siin seda, missugused on kohalikud tingimused, missugused on kohalikud kokkulepped seoses müraga ning mind huvitaks tõesti näha, milliseid ettepanekuid raportöör siin teeb. aga minu jaoks tõesti tekitab muret siin kõige rohkem maapealne teenindus ja selle kvaliteet, sest ausalt öeldes see on lausa šokeerivalt halb kui kaua reisija peab ootama oma kotti, see on alles algus, aga palju tõsisemad probleemid, näiteks et, et stardiradasid ei puhastata või et jääd, jääkaot-, jäätustamise küsimused, kõik need on väga suured probleemid, aga nüüd annan härra Poldrile sõna. suur tänu, kui palju mul aega õietigi on? kümme minutit siis oleks küll väga hea, viisteist maksimaalselt. Reminiscent of a sign on a Yorkshire turnip field, take one and uh, ma ei hakka siin äh, väga pikalt tegema Yorkshire'i mehena, aga kõigepealt tahaksin öelda härra Kallasegi nimel seda, et me oleme siin selle protsessi alguses ning äh, me tahaksime teile kohe algusest peale ütelda, et me tahame väga tihedat koostööd teha raportööridega, kogu komisjoni ja esimehega siin. kuulasime väga suure äh, huviga ära ka kõikide sidusrühmade pooled, nii kasutajate pooled kui teenuste osutajate pooled ning äh, väga tugev mõju hindamise protsess toimus meil ning ma arvan, et need ettepanekud, mis me teeme, on tasakaalustatud ja loomulikult toovad nad palju muudatusi ja diskussioone esile, aga ma tahaksin kohe seda kinnitada algusest peale, et me oleme selleks valmis nüüd lisaks äh, asepresident Kallase äh, vastustele ütlen veel paari asja ja siis kiirelt äh, reageerin ka hiljem kõnelenute küsimustele. nimelt küsimus sellest, mis puudutab teenindusaegu. mitmed kõnelejad ütlesid, et meil on tarvis mm, seda asja veel põhjalikumalt uurida, aga tutvuge palun selle põhjaliku uuringuga, mida Steer Davis, meie konsultant, Äh, läbi viis ja nad väga põhjalikult uurisid seda temaatikat. Äh, muidugi ma tean ka, et seda uuringut on kritiseeritud ja härra Udža, teie vist äh, ütlesite, et tuleb kõiki erinevaid allikaid uurida ja hea meelega muidugi meie anname need teile ka edasi ja, ja viitame nendele teistele loomulikult, et te saaksite kogu teabe oma käsutusse ka siis küsimus, kas kaheksakümmend või kaheksakümmend viis äh, selle mm, teenindusaja kasutamise osas ja, ja siis nende äh, seeriate pikkus. jällegi seesama uuring vaatab asja põhjalikult ning meile jääb mulje, et tõesti lennuliinid peavad oma tegude ja ka sõnadega tõendama, et nad kasutavad tõhusalt omale, neile antud teenindusaegu, kui nad kord on saanud, peavad selle ära kasutama, sealt me lähtume. kuulsite nagu, eh, mida härra Kallas ütles ja loomulikult, kui asi edeneb, siis me hakkame seda asja ka põhjalikumalt arutama. nüüd mürast. meie põhiline eesmärk siin on läbipaistvus ja protsess nagu mõnedki siin mainisid, me ei püüa mingisuguseid läviväärtusi või sihtmärke seada, me tahame muuta paremaks kvaliteeti ja otsuste protsessi äh, läbipaistvust suurendada. just seda äh, kritiseeritakse kõige enam, kõikjal Euroopas ja mõlemast suunast. samuti püüame ajakohastada olemasolevat õigustikku äh,, et see käis ka, käiks kaasas tehnika arenguga, äh, me peame siin nagu kahte asja saavutama, saavutada ja mõlemas osas, ma loodan, et on kõigile selge, et me tegutseme täielikus kooskõlas IKEA tasakaalustatud lähenemisviisiga, seda nimetas ka äh, asepresident Kallas. me oleme rahvusvahelise lähenemisviisiga täielikus kooskõlas siin tegutsemas äh,. kolleegid, kes siin ütlesid, et komisjon püüab kuidagi viisi siin mingil oma rolli endale siin välja kujundada, siis äh, meie tegeleme ex ante analüüsiga ainult. näiteks eh, nimelt me püüame hoolitseda selle eest, et eh, täidetaks eh, menetlusnorme täpselt, et teha eelnevalt ja me ei hakka asendama liikmesriikide otsuste protsessi kuidagi selles valdkonnas. nüüd küsimus selles, et miks määrused ja mitte direktiivid? siin on põhimõtteline küsimus. nimelt põhjus on selles, et me täheldasime mitmeid ebakohti selles, eh, kuidas või ebaühtlust selles, kuidas Euroopas teatud piiranguid eh, kehtestatakse. näiteks müra puhul mühapiirangud ei ole sagedasti kooskõlas kõige ohutumate eh, käitamismenetlustega, nii et mm, meie jälgime seda, aga komisjon ei hakka neid otsuseid kellegi eest vastu võtma. maapealse teenindus, teenindusest rääkides me ei samutigi äh, kõigepealt küsimus kvaliteedist. usume, et mitte selle ettepanekuga mitte ainult ei saavutada paremat kvaliteedi, vaid sellega tuleb saavutada äh, parem kvaliteet. miks? kus ei ole konkurentsi praegu paigas ja seda ja kui konkurentsi ei ole, siis igal juhul kliendid kannatavad ja meil on konkreetsed äh, meetmed kvaliteedi paremaks muutmiseks, äh, mis peab olema seotud ohutuse, julgeolekuga, väljaõppega ja vastutust, vastutusega ning samuti keskkonnaküsimustega. võtame näite. Äh, suuremate lennujaamade juhtorganil, organitele antakse õigus ise seada need kvaliteedinõuded maapealsele teenindusele ma räägin ära ja siis äh, täpsustan ehk äh, detailsemalt. see on üks äh, nendest meetmetest, mida me välja pakume selleks, et seda kvaliteeditaset säilitada ja paremaks muuta. isegi kui on näiteks halb ilm või midagi muud. siis küsimus väljaõppest. meie ettepanekus on kohustuslik koolitus töötajatele, see on samasugune meede, mis on suunatud kvaliteeditaseme tõstmisele Need olid need äh, lisapunktid, mida ma tahtsin äh, märkida äh, härra Kallase poolt öeldule, aga nüüd siis veel käsitlen neid küsijaid, kes teises raundis küsimusi esitasid. kõigepealt alustan teist. loomulikult me oleme täpselt mures selle pärast, et ei saavutataks kõige madalam kvaliteeditase, vaid ikka parim. ja öö, ja just sellel põhjusel me pakume ka välja töötajate töötingimused selles ettepanekus. kõigepealt me kõik alla, Äh, hoiame alles kõik tagatised, mis olemasoleva tööjõu jaoks on olemas ning kehtestame ka täiendavad tagatised, eriti ühes konkreetses osas. praegu äh, toimub äh, nii, et liikmesriigid ei saa nõuda, et uued ettevõtjad, kes võtavad eelmiselt ettevõtjalt näiteks üle töötajad, nad ei, nad ei, ei, me peame siin muidugi lähimuspõhimõtet äh, austama. me peame ja liikmesriigid peavad, me peame lubame liikmesriikidel, eh, kui nad soovivad eh, uutel ettevõtjatel eh, vana tööjõu üle võtta, et siis nad peavad saama seda lubada. nii, iga nende maapealsete teenuste pakkuja peab kõiki liikmesriigi eesriik, eeskirju muidugi äh, täitma ja sealhulgas on ka miinimumkvaliteedinõuded, koolitusnõuded ning see aitab äh, välja kujundada paremat tööjõudu aja jooksul, need asjad käivad ju omavahel koos. ja siis vastuseks teistele kõnelejatele äh, proua Ayala, kuigi ta on nüüd lahkunud, küsis, kas või miks me infrastruktuuri paremaks ei muuda ja see äh, on teema, mis on meie teises teatises kajastatud, aga põhiliselt lühike vastus on see, et liikmesriikide pädevuses on infrastruktuuri küsimus, paljud teist võib-olla ei ole nõus, aga reaalsus, liikmesriigid nõuavad, et nad tohiksid ja saaksid seda teha, äh, ehitada uusi lennujaamu, lennuradasid ja nii edasi ning neile ei sobi mitte see, et oleksid mingid ühised nõudmised või standardid selleks, et mõõta seda läbilaskevõimet. meie oleme vastavat uuringut läbi viimas või ajakohastamas, mis on suunatud just nimelt kasvuga seotud väljakutsetele. samuti küsis proua Ajala, kuidas lennujaamade juhtijad hakkavad tegutsema selles valdkonnas ja ma ütlen, et see on äh, artikkel kolmkümmend lõige üks on see kõige lühem vastus siin äh, härra Uudža siin ma vist vastasin teie küsimusele juba ära teenindusaegadega seoses. ma arvan, et meil tuleb arvesse võtta äh, ka väikesi lennuliine, me ei tohi neid sugugi unustada, arutasime seda ju ka piirkondlike lennujaamade puhul, me ei vaata ainult neid suuri tegijaid, vaid ka väikesi Eh, siis mitu küsimust puudutas eh, lennunduse rahastamisest. aga nemad ütlevad muidugi ise, et nemad maksavad oma infrastruktuuri kinni. Eh, see on nende seisukoht, jah teises transpordivaldkonnas, teistes transpordivaldkondades on ka nii. siis te küsisite miinimumnormide kohta müras kohta ja ma ütlesin, et meie ei hakka siin dikteerima mingisuguseid sihte või tasandeid, me püüame äh, stabiliseerida ja paremaks muuta seda protsessi müraga seoses. härra Koh küsis ka müra kohta ja avaldasite muret selle üle, et mängus oli tähtsa, tähtsam oli teenindus, teenuste osutamine ja raha kui et terviseküsimus. meie siin seda ei sätesta Euroopa tasandil, me ei püüa süsteemi paika panna, mis kõike teeks. see on jälle kohaliku omavalitsuse teema. ja mida meie siin äh, tahame, on see, et komisjonil oleks õigus üle vaadata liikmesriikide otsuseid härra Higins küsis seda mm, lennujaamade kasutajate komisjoni koosseisu kohta. artikkel neli lõige üks äh, toob selle ära, missugune see koosseis saab olema. härra Kaala, ma loodan, et vastasin ära teie küsimustele ja ma püüan siin öö, äh, oma aja raamidesse jääda ning ma ei hakka, ei ole nüüd põhjalikult detailidesse laskunud, aga tahaksin arutada, alustada teiega seda põhjalikku arutelu ja kui teil on täiendavaid küsimusi veel, siis me meelsasti teile vastame. härra Maisner, kõige tähtsamat küsimust ei vastanud äh, keegi, miks direktiivist määruse peale üle mindi, sest direktiiv on ju palju vähem, äh, on palju paindlikum. Te mainisite seda, kas võib-olla peaks seda kordama siis? suur tänu, vabandust, proua Paisner, võib-olla ma tegin liiga kiiresti ja lühidalt selles küsimuses. põhimõtteliselt on nii, rääkides mürast. meil oli terve rida muresid selles osas, et neid sätteid ühetaoliselt ei jõustatud eri riikides. sellepärast me tahtsime, et ohutusega seotud kaalutlused oleksid kõik ühetaoliselt käsitletud ja selleks just ongi määrus meil ette nähtud. me püüame hoolitseda selle eest, et see, mis Euroopa tasandil kokku lepitakse, et see ka igal pool ühetaoliselt ellu rakendatakse nii et te ei ole, te ei plaani siin mingeid teatud lennukeid äh, liiklusest maha võtta. nagu äh, härra Poolgas siin ütles, tegemist on protsessi algusega alles, me oleme selle teekonna alguses äh,. me hakkame arutama fraktsioonide vahel neid teemasid, erinevate gruppide vahel ja tahaksin rõhutada seda, et meil on hea meel, et et äh, meil volinik oli siin kõigepealt, rääkis äh, sellest kruiisilaeva äh, äparduse, õnnetusest ja et ta sai ka vastata meie küsimustele selles paketis, aga enne kui kõik hakkavad ära minema, tahaksin ma öelda, et meie sekretäril Barbara Hostes lahkub meie komisjonist. Barbara on kahe tuhande kuuendast aastat meie juures töötanud, enne seda töötas ta ka komisjonis nii et ta on nii heleda kui tumeda poole peal töötanud mm, ja ka parlamendi pressiteenistuses ning nüüd ta läheb president Schultzi kabinetti. Barbi, suur tänu kogu tehtud töö eest. Barbara on just see inimene, keda te ei näe, et ta, no mida ta, mida ta üldse siin toimetab, aga kui teil on tarvis, et asjad korda saaks aetud, olgu siis koosoleku korraldamine, ajagraafikud ja nii edasi, siis just tema tegi seda tema on olnud mulle suureks abiliseks minu kahe ja poole aasta jooksul siin. suur tänu, soovime sulle palju edu e, uues ametis mm, mm, e, president Schulzi juures. ja loomulikult nüüd me teame, meil on oma käsi sees president Schulzi juurde, suur tänu. And now we'll move to the ja nüüd algab koordinaatorite koosolek kahe minuti pärast